Okay, colleagues. We've got to carry on the votes. kallid kolleegid, peame jätkama hääletamisega. This is the draft report on the tegemist on raporti eelnõuga määrus, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajäämise korral või lendude tühistamise või hilinemise korral. see on teema, eh, mis kõiki meid puudutab, määrus kakssada kuuskümmend üks. kas me oleme valmis alustama? sada kaheksakümmend muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks seitse üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime Yeah. Okay, everybody voted kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud igal juhul kakskümmend viis üheteistkümne vastu, sada kaheksakümmend üks ja kakskümmend kaks on ühesugused. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm IMCO, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, et ma saaksin ettekujutuse vahekorrast. IMCO kakskümmend kolm, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud. kakskümmend neli IMCO-lt, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks, kes poolt? vastu? erapooletud, kontrollime üle üks kaheksa kaks, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaheksa, kolm ja IMCO kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmised langevad ära, kakskümmend kolm raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, erakorralised asjaolud, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. mulle ei meeldi lennufirmade ettekujutus erakorralistest asjaoludest küll. üks üheksa üheksa on järgmine üks üheksa üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuus on järgmine. poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle, kakssada kuus hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, tagasi lükatud. kaks null seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks null üheksa poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et lükati tagasi, aga kontrollime üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks null kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme ja üksteist on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kaks, üks, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kaks, üks, kolm, hääletus algas. kõik on hääletanud. tervist, tervist, hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üks, üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus ja kaks, kaks, üks on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kaks, kaks, kolm, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükatud kakskümmend seitse ja kakskümmend üheksa on ühesugused. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kaks, kaks, kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, kolm, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kaks, kolm, kaks, hääletus algas. ma arvan, et see võeti vastu, aga käed on juba väsinud. kõik hääletanud. hääletus lõppes. vastu võetud. kaks, kolm, kolm. korralikult käega näidata, kes on poolt. sotsiaaldemokraadid, palun. kes te poolt olete, vastu? erapooletud kontrollime üle kas kõik on hääletanud? Teie, härra Frigo, olite ainsad, kes näitasid. hääletus lõppes, tagasi lükatud. IMCO kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa raportöörilt, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kaks, kolm, neli, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes poolt? vabandust, see hoopis langeb ära. nüüd kohaldusala, kompromiss viis. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kaks, kolm, üheksa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes jah, langeb ära. Come to, come to your seat or Spiros' seat, yeah. Next to Spiros. Võta Spirose kõrval koht sisse, palun. Äh, jah see on läinud nüüd kolmkümmend üks. raportöörid, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmised langevad ära, nüüd kaks, neli, üks. kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kaks, neli, üks, esimene osa hääletus algas. okei okay,, everybody voted. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. jah, tasavägine ja sellepärast tagasi lükatud. kaks, neli, kaks, kes poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks ja kaks neli kolm on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks neli neli langeb ära ja neli viis ka, kolmkümmend kolm ja kolmkümmend neli imkolt samuti. nüüd kaks neli kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks neli seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaks, neli, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kes poolt? vastu? erapooletud, kontrollime üle, kakssada kuuskümmend hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend neli raportöörilt, kes poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud järgmised langevad ära. kaks, kuus, üks on järgmine. kaks, kuus, üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaks ja kakssada kuuskümmend kolm ühesugused, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks kuus kuus, kes poolt? vastu, erapooletud kontrollime sellegi üle, ma arvan, et võeti vastu, ometi kontrollime kaks kuus kuus, hääletame kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks, kuus, seitse, kes poolt? vastu. kontrollime, kaks, kuus, seitse, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes jälle pooleks ja tagasi seega lükatud. kolmkümmend viis, seal on ka suuline muudatusettepanek, kas keegi vaidleb vastu suulisele muudatusettepanekule? ei, sellisel juhul hääletame, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kuus, üheksa on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime kaks kuus üheksa üle. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kolmkümmend kaheksa poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks üheksa kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks üheksa kolm on lingvistiline IMCO nelikümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa neli, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa viis, kes poolt? vastu, erapooletud. kontrollime üle, kaks üheksa viis, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. jälle pooleks, seega tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, kaks üheksa seitse, kaks üheksa kaheksa, kaks üheksa kuus, üheksa üks langevad ära. nelikümmend viis, nelikümmend neli, imkolt on ühesugune, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada langeb ära, nelikümmend kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm null üks, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, kolm, üks. suudate järge pidada? kolm, kolm, üks, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle, IMCO nelikümmend üheksa hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. jälle tasavägise, seetõttu langes ära kolm, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kolm, viis, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, viis, kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kuus, üks poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle, kolm, kuus, üks, hääletus algas. Is... kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime siiski üle, sest keegi ei tõsta kätt viiskümmend kolm hääletus algas. viiskümmend kolm. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? kindel, et kõik hääletasid, hääletus lõppes. vastu võetud kolm, kuus, neli on järgmine. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kuus, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kuus, seitse, poolt, vastu. kontrollime üle, kolm, kuus, seitse Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolm kuus üheksa poolt, vastu, erapooled, tagasi lükatud. kolm kuus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kuus viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ülejäänud langevad ära. nüüd kolm, seitse, kaks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, seitse, kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend viis raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm kaheksa viis, kolm kaheksa viis, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üks, imkolt, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm üheksa kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks ja nelisada langevad ära. kuuskümmend kolm IMCO-lt koos täiendusega, kes on poolt, vastu tagasi lükatud kuuskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada üks ja nelisada kolm koos, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, need kaks hääletus algas. nelisada üks ja nelisada kolm. Everybody voted. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada üksteist nelisada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle. hääletus algas kuuekümne neljanda üle. Everybody votes it. Alde kas kõik on hääletanud, Alde, teil on üks üle. tänan, hääletus lõppes. ja on vastu võetud napilt. neli, üks, kaks. täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis raportöörilt neli, üksteist lükati tagasi, järelikult kuuskümmend viis läheb hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmteist on täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, üks, neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neli, üks, viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, neli, üks, viis, hääletus algas. Everybody voted. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Need langevad kaks ära, neli, üks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, üks, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, neli, üks, kaheksa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja vastu võeti. kompromiss kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kaks, seitse, kaks, kaheksa, kaks, üheksa, kolmkümmend ja IMCO kuuskümmend kaheksa on samad, kes on poolt. vastu erapooletud, vastu võetud. neli, kolm, üks langeb ära, nüüd kuuskümmend üheksa imkolt, kes poolt? vastu, erapooletud, kontrollime üle. Äh, jah, kuuskümmend üheksa imkolt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud IMCO seitsekümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kolm, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Three nine next, jah yeah neli, kolm, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, neli, null, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, neli, viis poolt. neli, neli, viis, me üritame siin hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend üks kompromiss kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, viis, kaks on täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, viis, kolm täiendus, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kuus, seitse langeb ära, neli, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg. neli, viis, neli on täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle, sest järjekordselt keegi siin vasakul poole peal ei hääleta. seitsekümmend kuus hääletus algas. Te peate mul abiks olema, ma ei tea, mis teil peas toimub. seitsekümmend kuus. ma arvan, et kui te vaatate oma hääletusnimekirja, siis seitsekümmend kuus järel ei ole miinust tegemist on raportööri muudatusettepaneku seitsekümmend kuus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. IMCO seitsekümmend kuus nüüd. seal on miinus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, viis, kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime üle, neli, viis, kaheksa hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, tagasi lükatud. neli, viis, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kuus, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kuus, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO seitsekümmend seitse langeb ära, nüüd seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli kuus neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli kuus kuus, neli kuus kuus, kes poolt, vastu kontrollime. kontrollime üle neli kuus kuus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kaheksa, kolm täiendus, kes poolt? neli, kaheksa, kolm täiendus, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli üheksa üks on järgmine suulise muudatustepanekuga neli, kas kellelgi on vastuväiteid suulisele muudatustepanekule, kui ei ole, siis sellega koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi neli üheksa kaks täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli üheksa neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli üheksa viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli üheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli üheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle, viissada hääletus algas. Everybody voted. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, IMCO-lt langeb ära igal juhul järgmiseks neli üheksa üheksa, ei vabandust, neli üheksa kaheksa, ei neli üheksa kaheksa langeb ära, ikkagi neli üheksakümmend üheksa, see langeb ka ära ja järgmine on muudatusettepanek number kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. viissada üks poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime viissada ühte, palun, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viissada kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, viissada kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti tagasi lükatud, viissada neli poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, viissada viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime seda ka, niisiis viissada viis kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, viissada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. IMCO kaheksakümmend kolm, poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud. nelisada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viissada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viissada üheksa lisa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud viissada üksteist poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viissada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, samuti vastu võetud, viissada seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viis üks kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud viissada kuusteist lisa, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viissada seitseteist samuti lisa, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, viissada kaheksateist poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, viissada üheksateist poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud viissada üheksateist oli eelmine, nii nüüd tuleb kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kui palju meil siin veel edasi minna on? nii, IMCO lisana, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime seda, sest see oli kuskil kaks kolmele, niisiis IMCO kaheksakümmend kuus, lisahääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viissada kakskümmend neli poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. viissada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud ja viissada kakskümmend kuus lisa kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. viissada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. viissada kakskümmend kaheksa poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud, viissada kakskümmend üheksa poolt vastu erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend neli, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud viissada kolmkümmend ja viissada kolmkümmend üks on identsed, kes on nende poolt, vastu, erapooletuid, need on vastu võetud, nüüd on kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd viissada kolmkümmend kaks poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd järgmine on IMCO üheksakümmend, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud samuti. üheksakümmend kaheksa poolt vastu erapooletuid kas me saaksime üheksakümmend kaheksat kontrollida, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? nüüd on hääletamine lõppenud. see on vastu võetud. nüüd tuleb hääletada meil ka IMCO üheksakümmend kaks, niisiis IMCO üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek viis, viis, viis lisa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viis, viis, neli langeb ära. ja selle teise osa hõlmab ka muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, niisiis muudusettepanek üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid. see on vastu võetud, viis, viis, kuus poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd viissada viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. üheksakümmend neli lisa poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. oi, see kompromiss meeldib mulle küll väga, ütleb härra esimees. ja järgmine, see, need on põhjenduspunktides sada seitse sada seitse, kas kõik on leidnud selle, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. Äh, sada kaheksa osade kaupa hääletus, äh, tekst ilma järgnevate sõnadeta, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. Nende sõnadega nüüd poolt vastu, nende sõnadega, mis siin on toodud, kes on poolt ja kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nii, see oli siis sada kaheksa. see võeti vastu koos selle tekstiga. nüüd sada üksteist proua Fosterilt poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada kaksteist poolt vastu erapooletuid. kontrollime seda sada kahteteist, palun. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud, huvitav, kuidas see nii küll juhtus. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, üks, üks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud IMCO üks. ei, kas see langeb ära? Äh, hääletame lisana poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kas me saame sada kuuteteist kontrollida, palun, hääletus on avatud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd sada neliteist, see on lingvistiline hääled, nagu muudatusettepanek ja nüüd tuli seitsesada seitseteist poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada üheksateist poolt vastu, erapooletud. kas me saame sada üheksateist kontrollida, palun, hääletus on alanud. kõik on hääletanud ja hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. sada kaheksateist, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime seda, sada kahtekümmet, hääletus on alanud. palun tehke, tehke kiiremini kas kõik on hääletanud ja hääletus on lõppenud ning see on tagasi lükatud sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on ka tagasi lükatud muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. sada kakskümmend kolm on lisa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kas me saame sada kahtekümmet kolme kontrollida, palun hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on tagasi lükatud, sada kakskümmend neli, kes on poolt? see, ai, see langeb ära, sest et eelmine võeti vastu, nüüd muudatusettepanek number viis raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, IMCO kaks, kes on poolt, kes vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd on IMCO kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, IMCO neli, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatus, suuline muudatusettepanek seitse raportöörilt, kas kellelgi on selle vastu midagi öelda, kui ei, siis hääletame, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja kuhu me nüüd jõuame? muudatusettepanek üksteist on järgmine, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, IMCO üheksa langeb ära ja nüüd on sada kolmkümmend viis, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. sada kolmkümmend kuus langeb ära, sada kolmkümmend seitse on lisa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime sada kolmekümmend kaheksat, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. see on vastu võetud sada nelikümmend üks ja sada nelikümmend kaks on identsed, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, need on vastu võetud. järgmine on sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, siis on IMCO üksteist poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt vastu, erapooletuid, kontrollime sada neljakümmend viite, palun, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud, sada nelikümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd suuline muudatusettepanek number viis, kas vastuväiteid on, siis paneme hääletusele poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd IMCO neliteist, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada viiskümmend üks, mis on lisa, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada viiskümmend kaks, samuti lisa, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, IMCO viisteist, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud IMCO kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime sada viitekümmet kolme, palun, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. nüüd sada viiskümmend neli, poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud, IMCO seitseteist poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, IMCO kaheksateist poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuusteist lisana, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. sada viiskümmend üheksa langeb ära, ei, vabandust, see on lisa. kes on selle poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. seitseteist langeb ära, jah. ja nüüd me jõuame saja kuuekümneni, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud sada kuuskümmend üks, see on kompromissi osa, sada kuuskümmend kaks on lisa, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud sada kuuskümmend kuus ja sada kuuskümmend seitse on identsed ja lisad, kes on poolt vastu, see on vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu. IMCO üheksateist lisa poolt vastu erapooletuid vastu võetud sada seitsekümmend, poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitsekümmend üks, poolt vastu, erapooletuid, see on ka tagasi lükatud, IMCO kakskümmend, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, IMCO kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid see on tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud sada seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletuid. kas me saaksime sada seitsekümmend seitset kontrollida, palun, hääletus on alanud. suur aitäh. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud? ja see on vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud ja lõplik hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, kolm vastu, üks erapooletu, vastu võetud. nüüd äh, õigusloomeline, seadusloomeline resolutsioon. hääletus on selles osas avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, kolm vastu, ühtegi erapooletut ei ole, ka see on vastu võetud. palju õnne raportöörile. niisiis, järgmine päevakorrapunkt on meil on härra Küüni raport, mis käsitleb liikmesriikide volitust allkirjastada Kaplinna lepingut. kolleegid, kes ära lähevad, olge, tehke seda palun vaikselt ja palun, sõna on härra Küünil. suur aitäh, härra esimees. see raport käsitleb peamiselt kahe tuhande 2000 kaheteistkümnenda aasta Kaplinna lepingut tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal võeti vastu rahvusvaheline Tormelinose konventsioon ja see käsitles kalapüügilaevade turvalisust ja ohutust. alates siis laevadest, mis on nelikümmend kaks meetrit pikad ja kohandati tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmenda aasta konventsiooni võeti kasutusele piirkondlikud klauslid ning jõuti kokkuleppele, et alates kahekümne nelja meetri pikkusest tulevad kalapüügilaevad kaasata torm-, Tormelinose konventsiooni, aga see protokoll ei ole kunagi jõustunud, sest et piisav arv riike ei ole siiamaani seda protokolli ratifitseerinud ning seetõttu kutsuti Kaplinnas kokku diplomaatiline konverents, seda tegi rahvusvaheline mereorganisatsioon selleks, et hõlbustada selle konventsiooni protokolli ratifitseerimist loomulikult kehtivad mereohutuse reeglid kõikidele meresõidukitele, olgu need siis kalalaevad või lõbusõidulaevad või reisilaevad, aga siin me räägime veel täiendavatest, täiendavatest ohutusreeglitest, mis puudutavad just kalapüügilaevasid, sellepärast et kalapüügilaevad töötavad sageli väga keerulistes tingimustes niisiis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Kaplinna leping, tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmenda aasta Torre Molinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud protokolli sätete rakendamise kohta. see leping on nüüd taas esile kerkinud. ning plaanis on kehtestada harmoneeritud nõuded kõikidele kalalaevadele, mis on kakskümmend neli meetrit pikad või pikemad. tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal juba niimoodi otsustati, aga nagu tihtipeale juhtub, ei ole Euroopa Liit IMO konventsioonile otsene lepingupartner, vaid seda peavad tegema liikmesriigid ise. aga liikmesriigid saavad teha seda ainult Euroopa Liidu huvides. seda saab teha siis, kui komisjon teeb vastavasisulise ettepaneku või kui nõukogu ja parlament on vastavasisulise loa andnud. lepingu üksikasjad on järgmised. struktuur on niisugune, et kaksteist kuud pärast jõustumist tuleb panna paika tähtajad ning peab olema vähemalt kakskümmend neli riiki, kes on alla kirjutanud, sest vastasel korral ei jõustu see leping. ning samuti peab olema kaasatud vähemalt kolm tuhat kuussada avamerel tegutsevat kalalaeva. Need reeglid tehti nüüd veidi leebemateks ja nüüd näeb see ette seda, et protokollile peab alla kirjutama vähemalt viisteist riiki ja neliteist tuhat kalalaeva peab nendel olevat. samuti lükati edasi tähtaeg kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, nii et oleks võimalik neid sätteid äh, paremini läbi töötada ja seetõttu on nüüd liikmesriikidel õigus ratifitseerida, alla kirjutada või liituda selle konventsiooniga. mis puudutab rakendusala, siis see rakendusala puudutab õi-, uusi laevu, rakendusala peaks samuti olema paindlikum, et kaluritel oleks lihtsam seda rakendada ning samuti uuendada oma tehnilist baasi viiekümne, viie, lähema kümne aasta jooksul näiteks päästevahendeid ja muud niisugust. loomulikult on ka erandeid sellele reeglile. liikmesriigid, kes lepingule alla kirjutavad, võivad ikkagi võtta vastu mingeid täiendavaid reegleid, kuid praegusel hetkel kehtiv Euroopa Liidu õigus peab jätkuma, jätkuvalt kehtima. nüüd tehnilise kontrolli sertifikaat see peaks olema seotud rahvusvaheliste ohutussertifikaatidega, mis antakse välja kalalaevadele. Neid kavatsetakse muuta ning samuti kontrollvisiite kohandatakse äh, vastavalt sellele, kuidas on kohandatud uued reeglid ajastamise osas. ohutusreeglid on olulise tähtsusega kalalaevadele just nimelt seetõttu, et mereõnnetusi on väga palju ja juhtub ka õnnetusi kalalaevade pardal just siis, kui töödeldakse püütud saaki ning väga sageli väga palju kalureid hukkub, väidetavalt aastas kakskümmend neli tuhat. samuti on väga erinevad ohutusreeg-, ohutustasandid kasutusel ning äh, erinevad ohutusreeglid võivad konkurentsi valdkonnas muuta Euroopa Liidu kalalaevad pisut vähem konkurentsivõimeliseks, seetõttu on hea, mida rohkem riike konventsiooniga liitub, sest et konventsiooniga liitunud riikidele ohutusreeglid muutuvad. minul ei ole mitte mingit muud soovitust teile anda kui see, et me peaksime seda toetama. suur aitäh, tegu on nõusoleku menetlusega, nii et siis kas ei või jaa saab ainult olla. palun, proua Maisner. suur tänu, härra Kuhn selgitas seda kõike väga hästi. on ebanormaalne, et see konventsioon on nii kaua juba valmis olnud, aga et seda ei ole veel jõustatud, aga natukene sa said siiski Äh, natuke valesti aru, härra Kuhn, esialgu oli ähm, neliteist liikmesriiki, nüüd äh, kakskümmend kuus riiki ja äh, kolm tuhat kuussada alust. see on selles mõttes positiivne, et ähm, kaetud on küll rohkem riike, aga samas vähem aluseid. aga sellegipoolest ma arvan, et me peaksime selle alla kirjutama on tõsi ka see, et see konventsioon peaks kehtima ka nende kalalaevade äh, kohta, kes teise lipu all kui Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõidavad, kui nad Euroopa Liidu vetesse tulevad. minu meelest on täiesti normaalne, et ka nemad peavad vastama tingimustele. ja lõpetuseks, enamus kalalaevadest on lühemad kui kahekümne nelja meetri pikkused ja loodetavasti on võimalik ulatust laiendada see tähendaks äh, paranemist ka väiksemate kalalaevade osas, mis on äh, enamuses. aga põhimõtteliselt äh, on tegemist täiesti õige teega, me saame jah öelda kas jah või ei, ma arvan, et me igal juhul me peaksime ütlema jah, sellepärast et niimoodi me saame kalalaevadel ohutust parandada. kas on veel kolleege, kes soovivad sõna saada? kui e-, ei, siis annaksin sõna Euroopa Komisjonile. suur tänu, härra esimees ma tahaksin tänada raportööri ja Euroopa Parlamenti väga kiire töö eest, mis nad on ära teinud selle ettepaneku osas. diplomaatiline konverents leidis aset oktoobris kaks tuhat kaksteist. komisjon tegi oma ettepaneku kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus ja liikmesriigid, nendel läks väga kaua aega. meil oli aga seda aega vaja selleks, et kokku leppida tekstis toodud äh, sõnastuse osas me pidime rakendama standardid, mis äh, tegelikult vastu on võetud seitsmekümne seitsmendal aastal, äh, mille osas kehtisid aga teatavad eren-, erandid. nii et kõik liikmesriigid, äh, nendel kõigil lasub kohustus deklareerida, nad ei ole loobunud eranditest ja seega Euroopa Komisjon eeldab, et kui Euroopa Parlament on sellega nõus ja kui Torre Molinose ja Kaplinna kokkulepped jõustuvad, siis me hoiame ja äh, püsima jääb ka Euroopa Liidu direktiiv, siis nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Euroopa vetes on astutud ohutuse suunas väga suur samm edasi. suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateist detsember. see on siis üheksateistkümnendal detsembril, muudatusettepanekute tähtaeg kahekümne esimesel jaanuaril hääletame, tuletan meelde, et tegemist on ainult nõusolekumenetlusega. suur tänu, härra Kuun. nüüd äh, Naides kaks pakett, äh, härra Wortmann Kooli nimel räägib härra Grosch. suur tänu, härra esimees, äh, kolleeg Corinne Wortmann Kool vabandab, aga on mulle edastanud oma seisukoha esimene raport, mis puudutab siselaevade, siseveelaevadele äh, seatavaid tehnilisi nõudeid, nagu te teate, löödi fond, kus on umbes kolmkümmend viis miljonit eurot, kuid äh, selle fondi kasutamine on suhteliselt piiratud. nii et ma tervitan komisjoni ettepanekut äh, fondi ulatust laiendada, et kaasataks ka näiteks koolitusalased tegevused, sealhulgas logistika ja ma tahaksin äh, komisjoni tänada selle ettepaneku eest. raportöör ütleb ka seda, et me peaksime jääma põhimõtete juurde, me ei peaks sugugi laevastikku suurendama. seni on meie poliitika olnud selline, et me oleme et see fond on toetanud äh, aluste väljavahetamist, vanade aluste uute vastu väljavahetamist, nüüd me sellest aga enam huvitatud ei ole, sest et me ei taha, et laevastik pidevalt suureneks. me tahaksime tervitada ka seda, et koostöö siseveeteede osas on suurenenud, eriti mis puudub Reini laevaliikluse keskkomisjoni tööd. Äh, see eeldab aga meie äh, raportöör seda ka nõuab, äh, süvendatud koostööd, aga ka koostööd tehniliste standardite osas. meie raportöör ei ole sugugi veendunud, et raportist piisab selle tagamiseks ja sellepärast on ta esitanud muudatusettepanekuid, see ei puuduta mitte ainult tehnilisi lisasid, äh, vaid raportöör rõhutab sellele, kui oluline on kahe vahel koostöö suurendamine. ta toetab seda põhimõtet seega ja tahab seda toestada. kolmandaks äh, koordinaatorite kohtumisel on tehtud ära väga suur töö, suuline küsimus, selles osas me leppisime kokku eile ja see on väga positiivne, see on teatise osas protseduuri või menetluslikust poolest kõige kiirem lahendus. komisjon peab andma siis nüüd ülevaate meile selle valdkonna tuleviku osas. see ei jää sugugi mitte seega teoreetiliseks asjaks, vaid läheb kondikavast kindlasti kaugemale raportöör tänab ühtlasi ka kõiki kolleege, kes on oma seisukohti avaldanud ja mida te täna avaldate, võtan kõik üles, märgin kõik üles ja siis edastan need teile. härra Ertug järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, mis puudutab mahutavuse poliitika meetmeid siseveeteedel, siis ma olen täiesti nõus äh, raportööri seisukohtadega tööhõivekomisjonis ja meie komisjonis on sarnased seisukohad olnud, ma toetan komisjoni poolt välja pakutud äh, ulatuse laiendamist. fond, kus on kolmkümmend viis miljonit eurot, seda peaks kasutama nende jaoks, kes on sellest kõige rohkem olnud seotud, puudutatud ja ma olen täiesti nõus äh, ka nende meetmetega, mille on tööhõivekomisjon ette näinud oma arvamusel, mis puudutab äh, eelpensionitele mineku tingimusi ja ähm, laevameeskondade jätkukoolitust ning tööturu osapoolte kaasamist äh, raha jagamisel. nüüd tehnilisest poolest ma tervitame seatud eesmärke, nimelt et komisjon peaks tegema jõupingutusi tehniliste standardite harmoneerimiseks ning koostöö hoogustamiseks, standardite harmoneerimine peaks aset leidma ekspertide poolt tehnilisel tasandil, nii et ma olen täiesti nõus raportööriga selles osas, et koostöö, mida on teinud Reini lavaliikluse keskkomisjon, peaks äh, olema ka arvesse võetud ja Reini äh, laevaliikluskomisjoni peaks kindlasti kaasama sellesse töösse. väga oluline on ka meie jaoks äh, parlamendina mitte hakata para-, muutma tehnilisi lisasid, vaid keskenduma hoopis tehniliste standardite raamistikule. ja ühtlasi olen ma nõus ka sellega, et pädevus tuleb edasi anda Euroopa Komisjonile ja neil peab olema siis õigus tehniliste standardite kujundamiseks ja nende jõustamiseks. nii et ma arvan, et me peaksime julgustama keskkonnastandardite vastuvõtmist ja julgustama inimesi kasutusele võtma moodsamat äh, mehhanismi Äh, ma tahaksin äh, proua Wortmann-Kooli, keda küll ei ole kohal, aga Matthew kindlasti ütleb minu tänusõnad edasi äh, talle. me kohtusime raportööriga ja variraportööridega ja välja oli koorumas konsensus. ma arvan, et kindlasti on positiivne toetada harmoneerimist selleks, et vältida topelttööd ja ma arvan, et kindlasti selliste sammudega on võimalik siseveeteede osas nii mõndagi positiivset ära teha, kuigi väga paljudes valdko-, piirkondades juba on võrreldavad standardid. väga palju on juba ära öeldud ja seega ma keskenduksin teisele osale. teine osa puudutab seda kolmekümne viie miljoni euro suurust fondi. see ole kõik ette nähtud sisevee teedele, aga Äh, raha ei saanud kasutada, sellepärast et väga paljudele tingimustele ei vastatud, seda tuleb muuta. me oleme täiesti veendunud, et see on sektor, mida on võimalik edasi arendada, me tahame, et äh, viidaks kauba öö, ähm, vedu äh, maanteedelt üle muudele transpordivahenditele ja siseveeteed oleks suur võimalus ja me peame küsima, millised võimalused neil veel on. mina olen suur veeldatud äh, maagaasi äh, fänn nii-öelda ja me just oleme kohtunud ekspertidega ja on täiesti tõsi see, et seda veeldatud gaasi saaksid kasutada väga paljud alused ja see oleks suur samm edasi siseveeteede jaoks. nüüd me peaksime vaatama seda, et kas on võimalik siin ka mingisugust võimendusefekti tagada. võiks kasutada näiteks äh, projektivõlakirju. kahetsusväärne on see, et seni meil projekti võlakirjadega erilist kogemust ei ole, igasugused pilootprojektid on küll käivitatud, aga ei ole mingeid tõendeid selle kohta, kas see asi on mõistlik ja toob tulemusi ja siis veel üks punkt, siseveeteed on suurepärane viis, kuidas tagada koos äh, toimevõime erinevate transpordiliikide vahel ja raportööril on täiesti õigus, kui ta räägib kahest erinevast äh, seadusandlikust algatusest, mida me eeldaksime. ja poliitiliselt rääkides võiksime me võib-olla mõelda resolutsioonile äh, mis äh, jõuaks veebruaris äh, sellel teemal täiskokku, nii et minu meelest kõik väga positiivne ja asjad omavahel seotud. härra Van Dalen, palun. suur tänu, härra esimees. see ettepanek äh, tegelikult omab endas kahte aspekti. kõigepealt Äh, seda, mis puudutab äh, pädevuste ähm, jagamist Euroopa Liidu ja Reini laevaliikluse keskkomisjoni vahel, selles osas on saavutatud harmoonia ja see on väga positiivne. meie jaoks on oluline see ka, et äh, meil oleks tehniliste, tehnilises valdkonnas mahutavuse osas oma äh, seisukohad kaitsnud, aga tegelikult see pakett äh, võrreldes valge raamatuga, mida praegu on välja pakutud, on siiski suhteliselt suurt pettust, valmis pettumust väljendav. jah, ettepanekud on küll tehtud, aga need on täiesti tühjad ettepanekud. kui me vaatame seda kolmekümne viite miljonit eurot, see on äh, sõna otseses mõttes piisk meres ja sellest ei piisa selleks, et Äh, rahastada see, et äh, seda, et äh, laevastikud kärbuvad. meil on liiga vähe vahendeid selleks, et kompenseerida aluste arvu vähenemist. Euroopa eelarve ei ole seda ette näinud. see on tohutult kallis Äh, ühelt poolt on meil tohutud ülepüügivõimalused, teisalt me näeme, et laevastik äh, amortiseerub väga paljudes liikmesriikides. mõned äh, selle ettepaneku punktid on küll võib-olla positiivsemad ja huvitavamad, aga üldiselt siseveeteede jaoks see eriti positiivne pakett ei ole ja see tekitab minus suurt pettumust. suur tänu, härra Steinrück Äh, tööhõive komisjonist, Juta Steinrück, palun. suur tänu, härra esimees, äh, suur tänu ka selle eest, et ähm, annate mulle võimaluse sõna võtta selles küsimuses ja et äh, saaksin teile rääkida oma arvamusest, mille ma olen esitanud siis tööhõivekomisjonile selle raporti osas. ka mina tervitan komisjoni ettepanekut tööhõivekomisjonis keskendusime meie töökohtade aspektile ja võtsime ühendust ametiühe mm, ühingutega, siseveeteedel tegutsevate töövõtjate esindustega ja see kolmkümmend viis miljonit eurot, mis on sellesse fondi eraldatud, peaks olema kasutatav nii eh, peaks avanema nii, et inimesed saavad ka seda kasutada, ma olen täiesti nõus nende inimestega, kes ütlevad, et üheksakümne üheksandast aastast on see summa eraldatud, aga seda on võimatu olnud kasutada. ja mina teeksin ettepaneku, et me peaksime selle projekti sõnastama nii, et nii äh, palgatöötajad kui ka ettevõtjad saaksid seda fondi kasutada. ja seda pidi, kuidas äh, laevastikud paranevad, paraneb ka töötajate olukord. võrdsed võimalused, seda tuleb rõhutada, eriti mis puudutab eelpensioneid, tehniline kaasajastamine, ohutus, keskkonnasõbralikud meetmed äh, tuleb samuti vastu võtta ja minu meelest peaks see ettepanek omakorda panustama ka kvalifikatsioonide tagamiseks äh, meeskondadele laevadel kvalifikatsiooni tõstmise meetmed ja kõikvõimalikud meetmed, mille eesmärgiks on mille tulemusena siseveeteede liiklus väheneb, seda peab ka kõike põhjendama. unustada ei tohi ka vanusega seotud meetmeid ja ümberkoolitust, ametiühingud ja tööandjate töövõtja organisatsioonid peavad koostööd tegema pensioni ja tervisekindlustussüsteemidega äh, peab inimesi teavitama nende õigustest, äh, selleks siis äh, peaksid näiteks infofoldikuid tootma ja loomulikult seda raha tuleks kasutada nii tööandjate kui ka töövõtjate hüvanguks. tööturu osapoolte kaasamine ka ametlikult on väga oluline, sellepärast et tööturu osapooled ju on otseselt, äh, tegevad selles valdkonnas ja teavad seega kõige paremini, mis toimub artiklis üks äh, ma ütlen, et liikmesriigid peaksid koostööd tegema tööturu osapooltega, kui nad koostavad äh, oma meetmeid. info peaks olema inimestele kättesaadav, koolitus peab olema kättesaadav, eelpension peab olema võimalik, aga see peab olema ka, sellel peab olema ka, selleks peab olema ka piisavalt vasendeid, vahendeid. ja siis ütleme oma arvamuses seda, et meeskonnaliikmetel peab olema võimalus mitte ainult lisakoolitust saada, vaid minna ka eelpensionile. komisjon on selle võimaluse juba pakkunud ettevõtete omanikele ja ma arvan, et äh, töövõtjad peaksid ka sellest kasu saama. kõik meeskonna liikmed, olgu nad siis ettevõtete omanikud või töötavad nad nende jaoks, peaksid saama rohkem koolitust. ja mulle meeldiks äh, see, et eraisikutele viitamise alases peaksime me viit-, alale peaksime me viitama ettevõtetele, isegi kui on tegemist ainult kolme alusega ettevõtted. tööturu osapooled hõlmavad endas ka tunnustatud professionaalseid ühendusi, kellel on äh, kogemusi selles valdkonnas. ja nüüd viies lõik, äh, töötingimuste parandamine peab ka kaasas käima töö- ja tervishoiu seadusandluse muudatustega seda ilmselt komisjon ka öö, silmas pidas, aga ei ole seda väga hästi välja öelnud ja sellepärast ma nõuaksingi siin selgemat sel-, sõnastust. suur tänu, suur tänu ja Euroopa Komisjon, kes teist nüüd sõna saab, härra Oniidi või härra Van de Heigen? härra Van Heigen, palun tehke lühidalt, sellepärast et ma tahaksin, et härra Liberatski raport saaksime ka läbi võtta, enne kui tuleb härra minister, ma palusin härra ministril varem tulla, mul on täiesti kõrini lihtsalt, ma olen siin toolil istunud terve päev. suur tänu. Thank you very much uh,, chairman. suur tänu. Eh, tahan tänada eh, raportööre nii tööhõivekomisjonist kui ka transpordikomisjonist selle eest, et koostasite raportite eelnõud meil on suur heameel nende raportite üle ja nende peamise kursi üle. toetatakse Euroopa Komisjoni ettepanekut. nüüd, mis puudutab laevastiku mahutavust või võimsust, siis Äh, raporti eesmärgiks on äh, tõesti äh, kasutada ka neid vahendeid, mida ei ole kasutatud pikka aega ja me toetame parlamendi ettepanekut, et laiendada võimalusi kasutada fondis rahalisi vahendeid, aga Äh, samas võib tekkida oht, et toimub hoopis midagi vastupidist ja sellepärast me oleme valmis teiega arutama neid võimalusi ja ära hoidma selle, et me täiendavad piirangud või koorma rahaliste vahendite kasutamisele fondist seame. nüüd, mis puudutab tehniliste nõuete kohaseid ettepanekuid, siis siingi me toetame seda, mis parlament on välja pakkunud. meil on pisuke mure küll mõnede aruandluskohustuste sätete üle. tahan juhtida tähelepanu sellele, et Naiadese teavitamise raames Euroopa Komisjon on juba ette näinud eh, eduaruannete koostamise, nii et aruandlus majandusaspektid on juba äh, võimalik äh, Najadese eduaruannetesse sisse võtta, ilma et täiendavaid äh, aruandluskohustusi panna. ja veel üks asi. on selge see, et laevade tehnilised normid, standardid kogu aeg arenevad edasi ja sellepärast on asjakohane, et komisjon saab delegeeritud volitused eh, ja seda tähtajatult, et eh, tõesti saaks tegeleda nende tehniliste standardite ajakohastamisega. jah, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes jaanuar ja kahekümnendal veebruaril hääletame komisjonis jah, ja proua Wortmann kooli härra Kroška informeerib sellest. ma arvan, et me saame nüüd kiiresti ka resi-, pakettide eh, direktiivi eh, läbi võtta, aga palun lühidalt, härra Liberatski, eh, teile kõigepealt sõna. suur tänu ja ma tõesti kasutan võimalust ja tervitan ministrit nii et tõesti väga lühidalt. kõigepealt meil on vaja seda regulatsiooni, sest see direktiiv, mis praegu on, on üheksakümnendatest aastatest pärit ja tehnoloogiad on muutunud, digitaalne juurdepääs on muutunud, maailm on muutunud ja meie tahame hea seista nüüd selle eest, et äh, tarbijad, kliendid, puhkajad saaksid äh, kindlama tunde selles osas, et keegi vastutab nende puhkuse õnnestumise eest ja ükskõik, kas siis on tegemist mingi eh, suguse neile kohandatud reisipaketiga või mingi muu eh, üldise paketiga, kõik nad tahavad, et sujuks hästi ja kohustused lasuvad seoses sellega ka lennufirmadel. täna me juba hääletasime õhutransportiga seonduvate Eh, õigusaktide üle ja nüüd on siis meil teine ettepanek, see puudutab turismi, pakettreise ja me arvame, et koos need kaks asja eh, tõesti on suureks kasuks meie klientidele, tarbijatele. ja siin jah, ma teen lühidalt ma arvan, et on hea, et meil on nüüd see raport, sest see seondub hästi sellega, mida me teeme reisijate õiguste vallas. jah, pakettreisidel on pisut teistsugune mõju ja me peame arvesse võtma seda, mis toimub eh, reaalsuses, et kas see, mis toimub, on ikkagi õiglane tarbijate seisukohast, tegemist on turismiteenusega. nii et meil on vaja see mõned aspektid läbi arutada, aga ma näen, et eesistujamaa on juba kohal, nii et lõpetan. komisjon ka lühidalt, palun. suur tänu. jah, täname raportööri, kes selle raporti on koostanud ja seda väga lühikese aja jooksul, aga me tahame öelda, et meil on paar muret mõnede muudatusettepanekutega, mida te kavandate näiteks sellega, et harmoniseerimise tase, mis on välja pakutud, on lihtsalt miinimumharmoneerimine, ühtlustamine. ja see seondub meie siseturualaste eesmärkidega. ja ka kohaldusala koha pealt on meil mõned kõhklused. me näeme, et pakettreiside kohaldusala on nüüd kahanenud nüüd, mis puudutab toetatud reisikorraldust, siis selle kohased sätted toovad kaasa selle, et palju jääb välja click-through korra alt. nii et me kardame, et kohaldusala nüüd kitseneb ja need ettevõtjad, kes kuuluvad kohaldusala alla, satuvad suure koorma alla ja lõppkokkuvõttes võib juhtuda nii, et paljud ettevõtjad ei pakugi enam reisipakette ja seetõttu hoopis väheneb tarbijakaitse. üks muudatustepanek, mis puudutab vastutust näiteks. siin on tehtud ettepanek, et kõik liikmesriigid peaksid solidaarse vastutuse põhimõtet kohaldama aga see on väga kulukas ettevõtjatele ja eriti VKE-dele, kes eh, turismisektoris tegutsevad. ja samuti maksejõuetuse korral kaitsepakkumise alased muudatusettepanekud valmistavad meile muret. ja komisjon meelega ei teinud ettepanekut Äh, äh, individuaalsete reisiteenuste kohta ja me lähtusime äh, sellest, mis on kirjas teatises, mis koos meie ettepanekuga välja tuli. nii et jah, need on need probleemid, mida me juba arutasime tarbija õigusdirektiiviga seonduvalt ja neid asju arutatakse edasi selle direktiiviga seonduvalt ning ma olen oma kõhklustest teile nüüd rääkinud, aga ettepanekut loomulikult on võimalik täiustada mitmest aspektist ja oleme valmis tegema koostööd parlamendiga ja parlamendikomisjonidega, et võimalikult hea tulemus saavutada meie kodanike jaoks. Mr. De Grandes, did you want to say? suur tänu, härra De Grandes, kas te tahtsite midagi selle kohta öelda, teeksite äkki lühidalt, sest meil on minister ootamas, te olete variraportöör, muidugi tahate midagi lisada? jah, ma näen, et minister ootab. aga meil on vaja ka sisuline töö ju läbi võtta ikkagi aga ma teen lühidalt. see ettepanek oli vajalik, sest me teame, et internetirevolutsioon on vahepeal toimunud. ja äh, on tekkinud vastuolu. kodanike huvid ei ole kaitstud. Äh, hääletasime hommikul lennureisijate õiguste üle. Äh, ja nüüd me käsitleme puhkuse ostmist interneti kaudu. me teame, et alati ei ole see kõik läbipaistev. nii et on vastuolu selle vahel, milliseid teenuseid osutatakse ja selle vahel, mis siis tegelikult eh, tarbija saab, mida ta arvab saavat eh, seda toodet ostes ja mis tegelikult toimub. siin on selline hall valdkond tekkinud ja vananenud õigusaktid on seetõttu vaja ajakohastada. ja ma arvan, et raportööril on siin õige tee võetud. tähtis on siiski suurem selgus luua selle ettepanekuga ja nüüd konkreetsemalt, kõigepealt mõisted ja määratlused. kõigepealt see toetatud reisikorralduse teenus. härra Liberatski ja IMCO raportöör on seda mõistet tublisti selgitanud ja see on hea. ja nüüd vastutuse küsimus. oleme ühel meelel raportööriga. on vaja tagada, et oleks olemas solidaarne vastutus. me ei saa sui generis tõlgendust siin lubada, siin on vaja luua selgus. kui midagi läheb valesti, siis peab ka selgelt Äh, olema ära jagatud kohustused, et tarbija ei peaks otsima, milline, milline ettevõte süüdi on ja mispärast. läbipaistvus ja selgus tuleb tagada. nii et ettevõtted peavad teadma, mida nad pakuvad klientidele, lepingutingimused peavad olema selged ja kliendid, tarbijad peavad täpselt teadma, mida nad saavad lepingut sõlmides vastu. kaheteistkümnes detsember kell neli on muudatuste esitamise lõpptähtaeg, ma saan aru, et aega on vähe, aga tuleb meil sobitada oma tegemised IMCO komisjoniga. kahekümne esimesel jaanuaril transpordikomisjonis me hääletame selle üle suur,. suur-suur tänu kõikidele, et tegite lühidalt ja nüüd viimane päevakorrapunkt on Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministriga kohtumine. härra minister, nüüd on sõna teil. Pone pirmininke, gerbemieji narei, ponios ja ponei. härra esimees, mu daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, mul on suur heameel jälle siin teie ees olla nüüd, kus meie eesistumine lõpp jõuab lõpule ja ma saan teiega rääkida sellest, kuidas me oleme edasi liikunud viimasel kuuel kuul. kui ma juulikuus teie ees olin, siis ma tutvustasin teile eesistuja töökava aasta teiseks pooleks ja tollal ma lubasin, et Leedu tagab sujuva ja järjekindla õigusloomelise protsessi et oleme avatud, avameelne, aus vahendaja ja tahame, et tulemuseks oleks avatud ja kasvav Euroopa. ja kui ma tutvustasin oma programmi, siis ma ütlesin ka, mida me kavandame transpordi valdkonnas. tehnoloogilised arengud, keskkonnasõbralikud transpordi infrastruktuuri võrgustikud ja ühtne Euroopa transpordiruum olid meie eesmärgiks. ma rääkisin ka sõidukite ohutusest ja Euroopa Liidu ja kolmandate riikide transpordivõrkude vahelistest suhetest. enne veel, kui ma räägin meie edasiliikumisest, ma tahan südamest tänada meie kolleege äh, nõukogust koostöö eest ja olen väga tänulik teile, Brian, ja teie komisjonile siin parlamendis väga konstruktiivse ja tõhusa ja vastastikku kasuliku koostöö eest. seda kohe algusest peale, kui me eesistujaks saime. minu jaoks oli see suurepärane näide targast poliitilisest juhtimisest. tahan tänada ka tervet rida raportööre, kellega me äh, viimasel kuuel kuul koostööd tegime. tänan südamest proua Kaseljona, härra Kuuni, proua Vilja Savisaar Toomast, eh, proua, proua, härra Taylorit, härra Rikeet ja proua Kristiin Deveraki. olen ka variraportööridele tänulik ja loomulikult teile, härra esimees. ja nüüd räägin ühisest lähenemisest, viisist direktiivi puhul, mis puudutab alternatiivseid kütuseid ja mille transpordinõukogu viiendal detsembril heaks kiitis. eesmärgiks on vähendada meie sõltuvust naftast, luua puhtam keskkond ja suurendada meie konkurentsivõimet. eesistuja Leedu on tublisti tööd teinud selleks, et kokku leppida ja tegemist oli ka ühe meie prioriteediga. me arvame, et see algatus on aluseks jätkusuutlikule ja tõhusale Euroopa Liidu transpordisüsteemile. nii et leppinud kokku ühises lähenemisviisis, töö jätkub lõpliku kokkuleppe sõlmimiseks. täna toimus meil esimene kohtumine raportööriga ja me vahetasime mõtteid ja esitasime omapoolsed argumendid. ma arvan, et meie partner trios Kreeka võtab nüüd teatepulga meilt üle jaanuarikuus ja meil on tugev alus loodud selleks, et jätkata läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga. me oleme üritanud ka saavutada esimese lugemise kokkulepped GNSS agentuuri määruse koha pealt satelliitnavigatsioonisüsteemide küsimuses. ja täna üldasjade nõukogu kiitis heaks ühise lähenemisviisi selle direktiivi osas, millega luuakse raamistik ka merenduse planeerimiseks, mereruumi kujundamine, meretransport, just Ulgumere energia, turism on sellega seonduvad teemad. meil oli väga elav arutelu selle teema üle nõukogus ja ma usun, et see kokkulepe, mille me saavutasime seal, on heaks signaaliks ka Euroopa Parlamendile, nimelt et nõukogu on valmis läbirääkimisi alustama. meil on hea meel selle üle, et raudteetranspordi vallas oktoobrikuisel nõukogul meil õnnestus kokku leppida ühise lähenemisviisi osas, läbi vaadata Euroopa Liidu raudteeohutuse direktiiv, see on üks osa neljandast raudteepaketist ju eesistujamaa jätkas arutelusid nõukogus neljanda raudteepaketi üle ka. ja detsembri lõpus me tutvustasime oma eduaruannet määruse kohta, millega luuakse Euroopa Raudteeagentuur ma usun, et meie edasiliikumine võimaldab järgmisel eesistujal aruteludega sel teemal edasi minna. nüüd maanteetranspordi vallas tahaksin rääkida eh, just nimelt tehnoülevaatuse paketist. me oleme Euroopa Parlamendiga sel teemal tihedat koostööd teinud ja regulaarsed eh, sõiduki tehnoülevaatused eh, ka dokumentide, sõidukidokumentide registreerimine ja kommertssõidukitega seonduv, kõik see, millega me tegeleme, tagab äh, ohutusstandardid meie maanteedel, nende järgimise. see oli raske töö, aga ma olen väga tänulik teile positiivse lähenemisviisi eest. viimasel kuuel kuul oleme töötanud ka selle nimel, et edasi liikuda nõukogus ettepanekuga, mis tagab suuremad õigused reisijatele, parem juurdepääs informatsioonile, kompensatsioon ärajäänud või edasi lükatud lendude eest ja eh, ka sel puhul, kui neid pardale ei lasta. esialgselt tahtsime me kokku leppida ühises lähenemisviisis juba detsembrikuisel nõukogul, aga me pidime endale tunnistama, et nõukogul on aega juurde vaja selleks, et läbi arutada mitmesugused õiguslikud aspektid, nagu näiteks, kuidas see Montreali konventsiooniga kõik kokku läheb ja kolmandate riikidega kokkulepituga kokku läheb, nii et eh, see on väga tähtis ettepanek Euroopa Liidu jaoks, sest kaitseb lennureisijate õigusi paremini ja samas peab silmas pidama, et sellel ettepanekul on lennuettevõtjatele väga suured finantstagajärjed, nii et kohe algusest peale tuleb kõik õigetele alustele seada. me oleme väga põhjaliku eduaruande sel küsimusel koostanud ja detsembrikuust nõukogus tutvustasime seda ja nüüd jätkavad tööd jälle eksperdid. nüüd õhutranspordi kohta tahaks rääkida lepingust, mille me saavutasime parlamendiga ja see puudutab eh, intsidentidest teavitamist tsiviillennunduses. mul on suur heameel selle tulemuse üle, mis meil saavutasime, sest paraneb ju lennuohutus selle tulemusena tahan tänada Kristiin Deveraki, teie raportööri ja samuti vararaportööre suurepärase koostöö eest. ning tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et konsultatsioonid käivad meil Euroopa Parlamendiga praegu, aga samas nõukogu on kokku leppinud ühises lähenemisviisis, mis puudutab Seesari ühisettevõtet. nõukogu loomulikult käsitleb parlamendi ettepanekud enne, kui lõppotsuse nõukogus langetab Seesari ühisettevõtte kohta tahan ka juhtida tähelepanu sellele, et taotleme teisel lugemisel kokkulepet Euroopa Parlamendiga. ka müra käsitlevad regulatsiooni osas, see seondub samuti lennunduspaketiga. töörühmas äh, valmis töödokument kompromissettepanekutega ja Kreeka jätkab selle teemaga tööd ja loodetavasti seegi teema äh, viiakse äh, lõpule enne veel, kui parlamendi käesolev koosseisu mandaat lõpeb nüüd määrus, mis puudutab EMSA tegevuse finantseerimist läbirääkimised parlamendiga on andnud positiivseid tulemusi mitmed puhul ja see näitab, et on võimalik kokku leppida õige pea. ja olen tänulik äh, proua Taylorile ja teile, härra esimees, teie panuse eest sellesse, et lõpp äh, kokkulepe selles väga delikaatses küsimuses õige pea saabuks ma kasutan ka võimalust ja viitan veel mõnedele tähtsatele üritustele, mis Leedu eesistujana on korraldanud. mitteametlik transpordinõukogu toimus Vilniuses kuueteistkümnendal septembril ja käsitleti ühtset Euroopa taevast ja selle tulevikku me vaatasime, kuidas me liigume selle ühtse Euroopa taeva suunas ja rääkisime plaanidest tulevikuks. Euroopa Liidu transpordiministrid, Euroopa Parlamendi saadikud, samuti lennuettevõtjate esindajad ja lennunavigatsiooniteenuste osutajad arutasid seda, kuidas on edasi liigutud ühtse Euroopa taeva kujundamisel ning rõhutasid, et on vaja kiirendada Euroopa lennu kontrolli moderniseerimist. ministrid toetasid Euroopa Ühtse Taeva algatust ja rääkisid sellest, et eesmärgid ei ole muutunud, ohutus lennunduses peab tugevnema, võimekus, suutlikkus peab muutuma suuremaks, navigatsioonikulud peavad vähenema ning kindlasti eh, tuleb käsitleda ka lennunduse saastavat mõju keskkonnale, seegi peab vähenema transpordiministrid äh, kohtusid ka idapartneritega üheksandal oktoobril Luksemburgis toimus selline kohtumine ministrite tasandil ja ministrid avaldasid oma toetust ühisdeklaratsioonile, kus käsitleti äh, koostööd idapartnerlusriikidega tulevikus. Äh, räägiti transpordi infrastruktuuri võrkude parandamise vaja, partnerlussuhtlusest idapartneritega, parematest ühendustest meie vahel. see võrgustik on üks osa meie pikemast tegevuspoliitikast ida suunal. ministrid kiitsid heaks ka prioriteetide nimekirja, mis hõlmab infrastruktuure, infrastruktuuriprojekte kuue partnerriigiga nende projekti toetuseks laenatakse raha rahvusvahelistelt finantsinstitutsioonidelt. võeti vastu ka deklaratsioon, millega kutsuti üles Euroopa Komisjoni eh, regionaalsed idapartnerlus eh, infrastruktuuri võrgustikud TNT suunistesse sisse panema. ja see võrgustik oleks TNT eh, pikenduseks, laienduseks ida suunal Eh, idanaabrus tippkohtumine, mis toimus Vilniuses kahekümne kaheksandal novembril, rõhutas ka transpordisektori tähtsust eh, tulevases koostöös Euroopa Liidu ja tema partnerite vahel. härra esimees, eesistuja eks olemine on olnud meie jaoks suureks väljakutseks, eriti arvestades seda, kui palju teemasid meil käsitleda tuli. aga me olime valmis selleks väljakutseks ja tahtsime tõesti kaasa tuua muutusi transpordisektoris. täna ma võin päris kindlalt teie ees siin väita, et Leedu on teinud kõik, mis tema võimuses selleks, et kiiresti edasi liikuda kõige aktuaalsematel teemadel. ja Äh, tagada suur konsensus. tahan veel kord tänada teie komisjoni ja teid isiklikult, Brian, konstruktiivse ja viljaka koostöö eest, mis on äh, tõesti andnud meile vastastikku rahulduspakkuvaid tulemusi. suur tänu teile ja nüüd ma hea meelega vastan komisjoni liikmete küsimustele. härra Grosch. Äh, suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh, härra minister, see oli teie poolt suurepärane sõnavõtt, samuti tänan teie personali, kes alati üritasid anda oma parimat sõltumata tingimustest. De Veraki raport on väga positiivne sõnum, sellepärast et vähemalt siin saime me küll niisuguse mulje, et parlament teeb koostööd ja kui nad võtavad midagi, mingi otsuse vastu, siis nad arvestavad tõepoolest ka nõukogu seisukohti. aga see puudutab muidugi nõukogu tervikuna meile tundub vahetevahel, et äh, nõukogu tohutult aeglaselt töötab mitmete äh, dokumentide kallal, sageli on meil ühesugused seisukohad, aga tegevust nõukogu poolt üldse ei toimu mõtleme näiteks siin nende lennunduspap-, lennunduspaketile, kus oli kolm dokumenti, me tahtsime kogu aeg neid küsimusi arutada ja sest, et kui midagi ei juhtu, siis meie usaldusväärsus inimeste silmis ei parane ka mitte üks raas. meil on ühised eesmärgid, näiteks keskkonna, sõbralikkus, turvaline lendamine, need on meie ühised eesmärgid aga kui me hakkame rääkima nende vastuvõtmisest, siis on ettepanekuid mitmesuguseid ja erinevaid nüüd ma tahan öelda üht-teist ka raudteepaketi kohta. suures osas on tehniliste küsimustega tegeletud, tehti, tehniline koostoime, suutlikkus on äärmiselt olulise tähtsusega, sest vastasel korral pole mõtet arutadagi Euroopa ühisturgu, sest et riikidevahelised liiga suured erinevused ruineerivad selle paketi kui me tahame homme midagi kasulikku ära teha, midagi niisugust, mis mõjutab positiivselt kodanike ja reisijate elu, siis on meil tarvis teie abi, teie toetust niimoodi, et me saaksime edasi liikuda. nüüd tehnokontrollid, ma tean, et see on väga raske teema ja ma pean ütlema, et ma olen väga tänulik nendele kolleegidele, kes väga tõsiselt sellega tööd tegid ma tean, et äh, nõukogul on väga-väga piiratud mänguruum selles valdkonnas, aga nõukogu oli ka äärmiselt vastuoluline oma seisukohtades. igal juhul me loodame, et selles valdkonnas midagi toimub tänu selle, eh, täname teid selle eest, mis te siiamaani olete ära teinud, aga me sooviksime ikkagi, et enne selle parlamendi ametniku ametiaja lõppu äh, toimuks midagi nende tehnoülevaatuste valdkonnas ka, sest et kui midagi ei juhtu, siis ei ole sellest kasu kellelegi, suur aitäh! suur aitäh! suur tänu, härra minister! suur tänu selle kõne eest, mida pidasite oma eesistumise lõpuks. see, mida ütles härra Grosch Äh, aeg käib omasoodu, äh, mõne kuu pärast äh, on tulemas juba valimised. Euroopa Parlament on natukene halvatud selles mõttes, et ähm, praegu me nagu enam ei jõua midagi teha. nüüd peate teie olema need, kes asja viivad lõpuni. ja sellepärast on meie meelest väga kahetsusväärne, et teatud punktides ei suutnud te asja lõpule viia ma pean siin silmas EMSA-t ja raudteepaketti, küsimused, mille, mille osas me olime väga lähedal kokkuleppele. aga ka ühtlasi äh, transpordivõrkude seitse ettepanekut, mis võeti vastu mitmeaastase finantsraamistiku osas, äh, kuid mille osas erilist liikumist ei ole olnud. viimase äh, ministrite nõukogu äh, jooksul kuulsime me palju seda, et on tehtud küll samme edasi, aga edusammudest ei saa rääkida. Need teemad on väga olulised, eriti lennunduspakett, raudteepakett, me oleme selles osas teinud tublisti tööd, aga võiksin tuua veel ka teisi teemasid. Teie huvides on kindlasti nõukogu positsioonid panna liikuma selleks, et Euroopas tekiksid laiemad võimalused transpordi jaoks. ma tean, et nõukogu on kollektiivne organ, me teame, et juba aastaid äh, on nad olnud ka halvatud, me teame seda, teame me seda, et äh, transpordisektoris on väga vähe neid, kes äh, on Euroopa ideed kandvad selles mõttes ja lähenevad asjale Euroopa vaatevinklis ja see on väga kahetsusväärne ma tahaksin ähm, teid meie fraktsiooni puhul küll täna, poolt küll tänada selle eest, mis te olete ära teinud. Äh, me loodame, et nüüd, kus te teate, mida tähendab eesistumisaeg, ei ole te väga pettunud järgnevatel kuudel ja ei kaota oma vaprust ja et järgmisel eesistumise ajal te su suudate tõesti midagi muuta. suur tänu, proua Maisner! ja aitäh, esimees, aitäh, härra minister, nende lõppsõnade eest. ega minu sõnavõtt ei ole suurt erinev eelkõnelejate omadest, ma ütlen enam-vähem samasid asju, mida ütlesid ka eelkõnelejad. meie Euroopa Parlamendi liikmed oleme kõik erinevatest liikmesriikidest, mõnikord me ei ole rahul ka sellega, mida meie liikmesriigi valitsus teeb, me oleme liiga kannatamatud, soovime et nad kiiremini tegutseksid. rääkides transpordist, siis see on väga olulise tähtsusega valdkond siseturu edendamiseks ja me loomulikult üritame anda endast parima, et see selle paketiga lõpule jõuda ning ükskõik, kes parasjagu eesistuja rollis on, siis loomulikult, kui olla parasjagu eesistuja, on väga raske nii-öelda kõiki lõvisid taltsutada ja kõikidele meele järele olla. kuna see oli teil esimene eesistumise aeg, siis oli see loomulikult veel keerukam, eriti võttes arvesse, et läheneb ka parlamendi ametiaja lõpp ja väga palju seadusloomelisi projekte ootab lõpule jõudmist, nii et me tahame loomulikult näha, et transpordi vallas toimuks mingisugune edasiminek, sest see on oluline Euroopa kodanikele, Euroopa ühtsele turule, see oli esimene asi, mida ma tahtsin öelda. ma ei ole väga paljudes kolmepoolsetes kõnelustes osalenud, sellepärast et ma olen koordinaator, ma näen seetõttu ka suuremat pilti, aga ma tean mõningatest valdkondadest, et see tehnoülevaatuse küsimus, see on väga keeruline küsimus, selles valdkonnas toimus üsna karm võitlus ning tõepoolest, me soovime ju, et teede ohutus ja turvalisus Euroopa teedel oleks parem, sellepärast ongi see nii tähtis projekt. nüüd Euroopa taevas, see on samuti tähtis, sest mitmed liikmesriigid on küll alla kirjutanud igasugustele nõuetele ja dokumentidele, aga nad ei kavatsegi neid ellu rakendada. see ei ole sugugi hea ja nõukogu eesistuja võib-olla saaks meie nimel midagi midagi ära teha. mõnikord võib tunduda, et rahvusriigid kaeblevad ja vinguvad väga palju, aga samas siiski eesistuja on see, kellest sõltub, mis tehtud saab, näiteks äh, tentid on jõudnud lõpule, see on väga olulise tähtsusega. mina olen kahe tuhande üheksandast aastast siin parlamendis ja mitte ühelgi teemal ei ole erinevad poliitilised fraktsioonid olnud nii ühtsel seisukohal kui tentide alal ja see tõepoolest läks ka läbi. see on äärmiselt teretulnud sündmus, kõik asjad, mida me soovisime, loomulikult läbi ei läinud, aga tulemus on lõppkokkuvõttes ikkagi üsna hea. ma jälgisin ka merendusvarustuse direktiivi arengut ja pidasin läbirääkimisi selles vallas, sellega ei ole me tegelenud küll mitte liiga kaua, aga olid mõned teemad, kus teiepoolne läbirääkija tegelikult ei suutnud meile piisavalt anda, aga kõigest hoolimata on mul hea meel, et merendusmäärus sai vastu võetud, ma olen seda arutanud ka ühe teie personaliliikmega ning ma tean samuti seda, et seetõttu, et nõukogus ei läinud kõik läbi, mida meie soovisime, aga siiski meil õnnestus selle küsimuses kokkuleppele jõuda. ja nüüd lõpuks täna rääkisime alternatiivenergia taristutest, see oli esimene diskussioon selles valdkonnas. me ei jõudnud küll veel mingitele järeldustele, aga see oli minu arust väga konstruktiivne diskussioon, sest mõned asjad peavad olema algusest peale selgeks tehtud. igatahes minu arvates algas see suurepäraselt. suur aitäh kõikidele, kes osalesid ja see kindlasti ei olnud lihtne eesistumise aeg, aitäh! proua Senelova, suur tänu, härra esimees, härra minister kui ähm, Leedu ähm, eesistumise aja alguses tutvustati siin transpordikomisjoni ees Leedu eesistumise aja prioriteete, siis oli parlamendis äsja vastu võetud äh, mandaat tehnoülevaatuse paketi osas läbirääkimisteks. mina olin üks äh, raportööridest, äh, nimelt siis regulaarsete kontrollide osas, vabandust, kontrollide osas ja ma tõesti lootsin, et Leedu ettevõtmise e-, eesistumise ajal me jõuame mingisugusele lõpptulemuseni, meil oli terve rida tehnilisi kohtumisi ja nüüd äh, lõpuks oleme me äh, jõudmas siis väga-väga äh, haprale kompromissile, mille osas oli käteväänamist palju. mul on väga kahju, et nõukogu Leedu eesistumise äh, ajal Leedu juhtimisel ei olnud ambitsioonikam, sellepärast et meie meelest see seadusandlus on Euroopas maanteeohutuse tagamiseks väga oluline. ja nüüd ma tõesti loodan, et see kompromiss jääb püsima ja, ja see on minu meelest positiivne, aga pettumust valmistas mulle veel üks valdkond, mis on otseselt seotud maanteeohutusega nimelt ähm, mõnes mõttes on proportsioonist väljas see, et kui kaugele me oleme jõudnud Euroopa Häirekeskuse e-call süsteemiga, kui kaugele on jõudnud parlament ja kui, kuhu on jõudnud äh, nõukogu. sellepärast, et praegu nõukogu alles väga-väga ettevaatlikult hakkab tegutsema selle ettepanekuga. nüüd, kui te annate eesistumise äh, Äh, üle Kreeka kolleegidele, kas te aitate meid, et see asi hakkaks äh, äh, liikuma, härra Kuhn, palun. suur tänu, härra esimees. mina tahaksin selles osas, mis puudutab transporti, tegelikult tunnustust avaldada Leedu eesistujale, te olete üsna väike riik võrreldes äh, Mecklenburg äh, äh Forpommerni liidumaaga olete te üsna väike ja loomulikult olete te üsna väike. suurte liikmesriikide vahel on aga väga palju põrk, kokkupõrkeid. kõrgetasemelises grupis nõukogus laskuti väga paljudesse detailidesse ja üks lisa oli suisa kaheksakümmend lehekülge pikk ja lepiti kokku, see on siis nüüd tehnoülevaatuspaketist ma räägin, lepiti kokku traktorite, veokite, haagiste, mootorrataste tüübi kinnitused aga selles osas, eh, mida rääkis ka proua Senelova, maanteeohutuspaketi osas. seal Euroopas suuti, suudeti kokku leppida miinimumnormides, kui kõikidest normidest kinni peavad, kui kõik oma ülevaatustel äh, sellele mõtlevad ja infrastruktuuri üles ehitavad, siis ma arvan, et maanteeohutus Euroopas paraneb kindlasti loomulikult äh, tuleb äh, arvestada trans-, suurte transiidiriikide, näiteks nagu Saksamaa seisukohtadega. Holland äh, teiste seas loomulikult Euroopa Liidu laienemisega ida suunda hakkasid asjad arenema teistmoodi. ja siis lisaks sellele veel ka operatiivautod, mille puhul on igal aastal uued reeglid. tegemist on suure valdkonnaga, see on asi, mis puudutab absoluutselt iga Euroopa kodanikku ja sellega tuleb arvestada on oluline, et me selle tehnoülevaatuse paketiga teeksime tööd edasi, praegu käed äh, rüpes istuda ei saa, aga see, mis te saavutasite, oli suhteliselt väärikas. härra minister suur tänu, härra esimees. austatud transpordikomisjoni liikmed. suur tänu heade mõtete eest. võin teile otse öelda, et kui ma tulin täna siia kohtumisele, siis ma ei oodanudki, et te mulle siin äh, vaprusmedali kaela riputate. vastupidi ma eeldasin seda, et te ütletegi, et see töö oleks võinud minna kiiremini, et äh, rohkem asju oleks võinud äh, olla äh, arutelul ja oleks võinud saavutada enamat, kuid jah, ma olen teie nõuetega täiesti nõus. mina olen minister, kes on pidanud tegema koostööd kolmikus ja annan Kreeka eesistujale kui järgmisele eesistujale kindlasti teiepoolsed seisukohad edasi. aga kui ma reastasin teie komisjoni ees prioriteedid, siis ma tegin seda väga teadlikult ja pea, pea kõik nendest on saavutatud. loomulikult me peaksime alati üritama parimat, see on edasiviiv jõud, aga alati ei ole see lihtsalt võimalik ma tahaksin äh, teile soovida edu järgnevatel valimistel. sest kui oleks nii, et kogu töö ongi nagu tehtud, siis pole ju mõtet äh, tulla enam parlamendina kokku. ja ausalt öeldes ma tahaksin teile kindlasti tunnustust avaldada, häid pühi ja head uut aastat. suur tänu, härra minister. ka mina tahaksin omalt poolt öelda, et soovin teile ja teie perele, teie personalile ilusaid pühi, ähm, edukat uut aastat ja loodetavasti kohtume veel äh, selle mandaadi jooksul, aga suur tänu, et täna meie ette tulite ja häid jõule. härra minister annab äh, väikse kingi üle härra Simsonile. minu uus lips vist, ütleb härra Simson. okei okay,, folks. nii, kolleegid, nüüd siis jääb üle öelda ainult seda, et meie järgmine kohtumine. keegi soovis saalis sõna, härra Grosch. kuivõrd me juba siin äh, täna sellisel erilisel päeval koos oleme, ütleksin nii palju, et ma rääkisin variraportööridega ja ma tahaksin tänada kõiki, kes panustasid äh, sellele, et see hääletusnimekiri, see maraton, hääletuspäev nii hästi läks. see töö, mis ära tehti, oli tohutu, tänase päeva ettevalmistus oli ilmselt hiiglaslik töö. ma tahan tänada kõiki kolleege, äh, suurepärane saavutus, härra esimees. jah, me ju ähm, liikmete personal, meie sekretariaat, äh, saali korrapidajad, kes pidasid äh, seda paberi äh, kuhja vedama, tõlgid, ähm, kes tegid tööd nendel tihti väga tehnilistel teemadel. suur tänu minu poolt ka, me saime sellega hakkama nüüd see tõsiasi, et teie esimees on nii väsinud, et võiks võib-olla nädal juttu tihti magada on ebaoluline, aga suur tänu nende sõnade eest, tänusõnade eest. me tuleme kõik uuesti kokku uuesti üheksandal jaanuaril kell üheksa. aga enne seda soovin kõigile ilusaid jõule, head uut aastat ja härra esimees soovib seda väga lahkelt ka tõlkemeeskonnale ja nende peredele. loodetavasti pühade aeg on kõigi jaoks ilus äh, ja uuel aastal siis viimane osa veel sellest mandaadist ja inimesed, kes interneti vahendusel jälgivad meie tegevust, teie, teid me unustame üsna tihti ära, teile ka häid pühi. ma tean, et Dave Gordon ja tema naine vaatavad seda ülekannet, nad alati teevad, suur tänu teile, häid pühi teile, aga pühi häid ka kõikidele teistele ja näeme siis juba uuel aastal, sellega on see istung lõppenud.